Euroopa Liidu uue metsastrateegia kohta ja sõna on raportööril neljaks minutiks. aitäh, lugupeetud volinik, meie metsad ja metsamajandus annavad meile väga häid lahendusi majanduse täiendavaks toetamiseks ning ühtlasi tagavad nad äh, elukvaliteeti, jätkusuutlikkust, töökohti ja väärtuse loomist. rohkem kui kolm ja pool miljonit töökohta on Euroopas, see tähendab, et tegemist on kolmanda tööandjaga, ehm, rohkem kui nelisada viiskümmend üks tuhat äh, meksapõhist ettevõtet annavad seitse protsenti majanduskasvust ning raiuvad seejuures ainult kuuskümmend protsenti aastasest metsa juurdekasvust. puit on oluline ressurss ja suure majandusliku tähtsusega maapiirkondade jaoks. metsandusettevõtted et äh, ja rohkem kui kuusteist miljonit metsaomanikku kannavad hoolt Euroopa metsade eest ja majandavad neid, tagades seeläbi metsa ökoloogiliste, majanduslike ja sotsiaalsete funktsioonide kestliku täitmise üle. üle viiekümne protsendi Euroopa metsadest on eraomanduses ma lähtusin nendest arvudest, kui ma töötasin välja oma raportit. eesmärgiks on see, et majandus ja metsad ja metsamajandus äh, tugevneksid, äh, sellepärast et äh, puit on oluline ressurss Euroopas ja oluline on seda jätkusuutlikult kasutada. minu raporti peam-, peamiselt äh, keskendun ma paremale koordineerimisele Euroopa tasandil. Äh, energiapoliitika, kliimapoliitika, keskkonnapoliitika mõjutavad metsi väga palju, äh, vaja on tagada metsade positsiooni paranemine, vaja on tagada, et liikmesriikide õigused taga, oleksid tagatud mm, vaja, ei tohi suurendada metsaomanike bürokraatlikke kohustusi äh,, me ei soovi kohustuslikke ehm, majandamisplaane ega Natura kaks tuhat ehm, kavasid. parlament ei toeta ehm, seda, et metsaomanikud peaksid neid kohust-, koostama me soovime tagada tõhusat ressursi tõhusust puidu kestliku kasutamise puhul olulised kriteeriumid on ka jätkusuutlik äh, majandamine, mis äh, peab ühtlasi olema kvaliteedimärgiks, äh, millest tuleb juhinduda kogu sektori puhul. oluline on, et meil ei oleks mingeid selliseid kriteeriume, mis peaksid kõigile sobima, vaid et arvestatakse regionaalsusega ja et arvestatakse jätkusuutlikkuse kriteeriumitega ja sertifitseerimissüsteemidega olulise tähtsusega kestliku metsamajanduse jaoks ähm, on ka rohelised töökohad, mm, mis tagavad puiduga varustamise ja annavad väga olulise panuse äh, keskkonnahoidliku tootmise jaoks oluline on ka teadusuuringud ja arendustegevus, uued äh, uute tootmismeetodite ja toodete toetamine ähm, parandab äh, biomajandust ja loomulikult ka keskkonnakaitset. ning loomulikult on väga oluline metsastrateegia elluviimine nii, et äh, sellega ei kaasneks bürokraatiat, see võib tõesti suurendada e-, majanduskasvu ja töökohti ma arvan, et me peame tugevdama mandaati ja kaasama rohkem liikmesriike, ma tahaksin tänada kolleege Põllumajanduskomisjonis, me oleme teinud väga head koostööd ja tahaksin tänada ka äh, Keskkonnakomisjoni ja Tööstuskomisjoni arvamuste eest, mis on väga palju ähm, andnud se sellesse, et ähm, no, äh, ning suur tänu ka äh, sekretariaadile ja meie kaastöötajatele. aitäh kolleeg Köstingerile ja nüüd jõuame vaba mikrofoni vooru juurde. ka siin on meil liiga palju sõnasoovijaid ja annan sõna ainult nendele kolleegidele, kes ei ole enne veel sõna saanud ja kõigepealt saab sõna kolleeg Noichel. aitäh, ka mina tahaks äh, paar sõna öelda uue metsastrateegia kohta, oluline ja õige on see, et ka oleks riikide pädevuses, aga sama vajalik ja oluline on see, et äh, piiriüleste äh, väljakutsete puhul mõeldakse euroopalikult ja ka tegutsetakse euroopalikult. paljud asjad lähevad hästi, ma tahaksin eelkõnelejat äh, proua Köstingeri ähm, toetada paljudes asjades äh,, Äh, näiteks väga oluline on äh, metsade olulisus äh, maapiirkondade ja linnapiirkondade jaoks ja oluline on, et kogu territooriumi kestlikult majandataks. aga on ka lahtisi asju. oluline on, et me saaksime Euroopa kestlikkuse kriteeriumid. hädavajalik on, et me mõtleksime sellele, et ehkki mets kasvab juurde, on ka teatavad kasutamispiirid ning oluline on, et me mõtleks, toetaks tulevikus arukaid kasutamiskontseptsioone, loomulikult kaskaad kasutamine on oluline, see ei ole kohustuslik, aga see kuulub selle juurde, see, meil on vaja äh, neid kõiki aspekte arvesse võtta ja seda ma ka toetan. aitäh ja nüüd saab kol-, sõna kolleeg Džembatski. aitäh. ma jagan seda, et meil peab olema äh, uus ja planeeritud lähenemine. ma rõhutan, et äh, tegemist peab olema riikide pädevuses oleva poliitikaga ning ei ole vajalik võtta vastu ühenduse tasandil äh, õigusakte, meil on vaja suurendada lisandväärtust. metsandussektori ees seisavad ka mõningad probleemid, nagu näiteks äh, minu koduriigis on kasutatud Euroopa mm, vahendeid selleks, et äh, tegeleda illegaalse raadamisega, selleks et äh, Euroopas on olemas äh, metsamaffia ning illegaalseid tooteid äh, viiakse välja nii Euroopa Liidu riikidesse kui kolmandatesse riikidesse. me ei tohi sulgeda silmi äh, nende faktide ees, vaja on investeerida rohkem selleks, et äh, see sektor looks rohkem töökohti ja rohkem lisandväärtust. aitäh kolleeg Džembatskile ja nüüd saab sõna kolleeg Müller. president, ich möchte mich ganz herzlich bei Frau härra juhataja, sooviksin äh, tänada äh, proua Köstinergeri selle omaalgatusliku arvamuse eest, kakskümmend kaheksa muudatusettepanekut. meil on siin väga selge poliitiline äh, sõnum metsaomanikele, metsandussektorile. minu jaoks on eriti oluline see, et kuuekümne miljoni erametsaomaniku omandiõigust tugevdatakse, säilitatakse. Neile ei tohiks panna kohustust Äh, siis äh, luua metsa ko,, ähm, koostada metsamajanduskavasid ja samuti oleme me vastu Natura kaks tuhat äh, kavade koostamise ähm, kohustuslikuks tegemiseks. väga oluline on muidugi metsandus ähm, maapiirkondades ja ma arvan, et äh, see kõik toimub ka vabatahtlikul äh, tasemel väga hästi, ma kutsun äh, üles komisjoni kasutama seda omaalgatuslikku raportit ka metsandusstrateegia koostamisel. suur tänu, kolleeg Kumbula-Natri, palun. mikro. arvoisa puhemies, toivottavasti tämä ei kuvaa austatud juhataja me räägime nüüd nii huli, hilisel tunnil sellest teemast, ma loodan, et äh, see meie arutelu äh, halvemaks ei tee. mina olen pärit Soomel, kus meil on, Soomest, kus meil on palju kaitstud metsaalasid, aga ka Belgias on neid, ma just eile tulin ühest sellisest piirkonnast Belgias. tegemist on äh, taastuva ressursiga ja just praegusel ajal on see ju äärmiselt oluline, eh, võttes arvesse, et me tahame üha vähem kasutada fossiilkütuseid ja meie seisavad uued väljakutsed, kuidas eh, luua jätkusuutlikum majandus. muidugi on siin eelkõige ülesanne liikmesriikidel, aga ka komisjon peab vastavat strateegiat välja töötama, ma loodan, et komisjon mõistab, kui oluline on biomajandus äh, kui oluline on ka uute töökohtade loomine ja oskusteabe loomine selles valdkonnas ja ma loodan, et komisjon suhtub avatult äh, parlamendi ettepanekutesse, sest et see on meie jaoks väga huvitav oluline teema. suur tänu. suur tänu äh,, proua Kumpula-Natri ja palun, proua McIntyre. aitäh, härra juhataja. suur tänu proua Köstingerile raporti eest. ma arvan, et suur osa jätkusuutlikust metsamajandamisest äh, praegu on pärsitud ülereguleeritud äh, metsaseadusandlusega, nagu näiteks Euroopa äh, puiduseadusandlus, nii et ma tervitan väga selle raporti väljakutset, et üleskutset ähm, sellisele seadusandlusele, mis vähendaks üleregulatsiooni. ma, ma mõistan, et on vaja reguleerida kolmandate riikide importi, aga äh, üleüldist äh, ähm, seadusandlust Euroopas äh, ei ole tegelikult vaja, me peame vaatama, kuidas tugevdada liikmesriikide siseseid ähm, juhtimisstrateegiaid, nii et ähm, metsaomanikke ei koormataks liigselt ebavajaliku bürokraatiaga, aitäh! suur tänu, kolleeg Mingja ja mikrofoni lõpetuseks palun kolleeg suur tänu, kasutaksin võimalust, et rääkida metsanduse puude ja puidu olulisusest. kolm põhjust, esiteks kliimamuutustega võitlemiseks töökohtade loomine, kolmandaks tervise parandamine. kõigepealt kliimamuutustega toimetulemine, me juba äh, suudame kümme protsenti oma CO2 heitmest äh, taas kinni püüda tänu metsadele Euroopas ja kui me suudame selle suurendada kaheksateist protsendini äh, kahe tuhande viiekümnendaks aastaks, siis oleks see väga hea ja su-, me suudaksime veelgi paremini võidelda kliimamuutustega. samuti oleks võimalik äh, luua palju uusi töökohti selles valdkonnas. minu enda valimisringkonnas äh, kirde, Suurbritannia kirde osas on väga palju ähm, töökohti selles valdkonnas, nii et kliimamuutustega võitlemine, töökohtade loomine, äh, tervishoiu parandamine, need võimalused näitavad, et inimese parim sõber ei ole mitte koer, vaid hoopis puu suur tänu, kolleeg Brennan ja sellega on meie arutelu lõppenud ja annan sõna kolleeg volinik Hoganile. Uh, aitäh, austatud president, austatud parlamendisaadikud. kell on küll väga palju, aga mul on väga hea meel täna seda teemat arutada siin teie ees. arutada teemat, mis puudutab Euroopa Liidu uut metsastrateegiat eh, koos eh, volinik eh, Vella Kanieta ja, ja teistega tegeleme me kõikide nende küsimustega ja ka Euroopa äh, Parlament on näidanud üles suurt huvi uue metsastrateegia vastu. tahaksin väga tänada raportööri äh, proua Köstingeri ja variraportööre tehtud töö eest. Äh, seda küsimust on arutatud nii keskkonna kui tööstuskomisjonis Euroopa Parlamendis. Euroopa Liidul on pikka ajalugu toetamaks jätkusuutlikku metsa arengut poolt eh, ja alati oleme lähtunud eh, lähimuspõhimõttest, meil on ühised eh, väärtused, ühised huvid, ühised probleemid. metsad katavad peaaegu poole meie piirkonnast ja mängivad väga olulist osa meie ühiskondades. see on seotud maaelu arengupoliitikatega, keskkonna, laiemalt biomajanduse küsimustega Euroopa Liidu metsapoliitika annab äh, olulise panuse siin jätkusuutliku äh, majanduse mm, rakendamisel Euroopa Liidu liikmesriikides. metsad vajavad ka kaitset. ja tahaksin rõhutada seda, et Euroopa Liidu uus metsastrateegia on, on täielikult kooskõlas uue Junckeri strateegiaga ei tohi unustada äh, seda, et Euroopa metsandus annab äh, peaaegu seitse protsenti meie SKT-st ja äh, selles sektoris on äh, väga palju inimesi tööl sellises riigis nagu Soome, tuletan teile meelde, kus on suur paberitööstus, umbes veerand ekspordist tuleb metsasektorist, samas keskkonnaalased keskkonnaalane kasu tuleb kõikidele liikmesriikidele. mets on oluline ehm, kõikide liikmesriikide jaoks, sellel on suur potentsiaal ja, ja see aitab kaasa ka kliimamuutuste vastases võitluses, bioloogiline mitmekesisus mängib samuti väga olulist rolli, millega, millel me väga palju tähelepanu pöörame Euroopa Liidus. energeetika, metsa biomass on olulisel kohal taastuvate energiaallikate seas. ja on teisigi valdkondi, millega metsandus on seotud, mis aitab kaasa jätkusuutlikule majanduse arengule olukord on loomulikult erinevates liikmesriikides väga erinev, alates Soomest kuni Malta ja Portugalini ja seetõttu on metsastrateegia rakendamisel lähimuspõhimõttest eh, lähtumine väga oluline. metsastrateegia loob raamistiku selleks, et tagada jätkusuutlik metsade majandamine ja liikmesriikide vahel tuleb, tuleb teha koostööd, tegevusi koordineerida strateegia pakub holistilist lähenemisviisi metsade majandamisele, millest saaksid kasu eh, mitte ainult meie majandused, vaid ka ühiskonnad, meie tervis, kliima. Eh, see hõlmab tervet väärtuse ahelat, eh, mis omab suurt potentsiaali, see on eriti oluline, nagu ma ütlesin, just meie maapiirkondades. Euroopa Komisjon koostöös liikmesriikidega arendab välja ka mitmeaastase tegevuskava, lähtudes metsastrateegiast tehakse koostööd liikmesriikidega ning luuakse ka selge ajaline raamistik, mille rakendamisel kaasatakse kõiki sidusrühmi. selle väljatöötamisel on kaasatud erinevad komisjoni üksused metsastrateegia on välja tulnud, metsastrateegiat puudutav raport on tulnud välja väga õigeaegselt, et seda oleks võimalik järgmiste sammude juures meil arvesse võtta, aitäh. suur tänu, härra Voning, selle